El señor presidente. President. Buenos días. Äh, tere hommikust, äh, sõbrad. istung on alanud. Después de la resaca de anoche. me alustame oma istungit pärast eileõhtust edu, me oleme väga heas meeleolus ja räägime nüüd väga olulisest teemast, selleks on meie esimene päevakorrapunkt, härra Laioni raport eh, ÜPP tulevikust pärast aastat kaks tuhat kolmteist. ning meil on väga hea meel, et eh, volinik eh, Tsiolos on ka siin, sest me teame, et selle osa istungjärgu ajal saadab äh, komisjon siia erinevaid volinikke ja mulle tundub, et see on väga suure vastutustunde märk, et nad on saadnud just selle arutelu ajaks meile siia härra Tšolose. niisiis, kõigepealt annaksin sõna härra George Lyonile, kes on raportöör selle väga olulise raporti osas ja härra Lyon juba teab, et tal on neli minutit selleks, et oma raportit tutvustada ja kaks minutit siis arutelu lõpus vastamiseks. ning äh, raportööril on äh, võimalus ka korraga kasutada kuut minutit, kui ta tahab, aga siis talle arutelu lõpus sõna ei anta. nii et, et ma loodan, et härra Lion peab oma kõneajast neli minutit kinni ma ei hakka teda pärast nelja minutit katkestama, kui ta räägib kuus minutit, nii härra Laian, teil on sõna. aitäh, president, volinik ma tahaksin kõigepealt avaldada kaastunnet oma Saksa kolleegidele ja õnnitleda oma Hispaania kolleege pärast äh, eile õhtust suurepärast jalgpallimatši. ma tahaksin äh, rääkida, mis kahest as-, küsimusest, mis minu arvates on väga olulised ja millele me peame vastama, kui me räägime ÜPP reformist, mis jaoks